Äh, kohtumisega. minu kolleeg Jean-Art Tui on samuti siin paneelis ja tahaksin öelda tere tulemast kahele valitud kandidaadile, kel, kes saavad ülesandeks äh, EFSI fondi äh, juhtida ja asejuhtida. Eljana Tšanova ja Wilhelm Molderer, tere tulemast, nagu teate, EFSI määruse artikkel seitse lõige kuus ütleb, järgmine menetlus on vajalik, nimelt avatud ja läbipaistev eh, juhtnõukogu valimise süsteem. kandidaat valitakse eh, nii täi-, tegevjuhi kui asejuhi kohale. Euroopa Parlamenti ja nõukogu öö, eh, hoitakse kursis äh, ajakohaselt äh, kogu selle valimise menetlusega, kogu äh, menetlus on äärmiselt konfidentsiaalne ja nendest nõudmistest peetakse kinni. nii et meile on ametlikult teada antud, et jõunõukogu on valinud äh, Wilhelm Moltereri ja Iljana Tšanova vastavatele positsioonidele ja me oleme nüüd kahe komisjoni vahel pidamas koosolekut. see toimub kuulamise vormis ning pärast kuulamist tuleb siis ka ametisse nimetamise hääletamine. nagu te teate, siis meie menetlus käib niimoodi, et me alustame sissejuhatavate sõnavõttudega praegu oleme siis eh, esimesena kuulamas ära Vilsel Molteri, kes eh, teeb oma sissejuhatava sõnavõtu. Eh, palun viieks minutiks seda ja siis on meil võimalus raportööridel ja variraportööridel esitada küsimusi. tähtis samm on see sellepärast, et parlament on olnud äh, väga äh, pühendunud sellele, et äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondi määrus ellu kutsutaks niivõrd kui kiiresti kui võimalik. selle määruse kvaliteeti on Euroopa kor-, Parlament ka parandanud ning meie lootus on, et EFSist saab selline instrument, mis aitaks mobiliseerida lisainvesteeringute loomist kogu Euroopa Liidus. praegu oleme siis rakendusfaasis ja loomulikult äh, tugev äh, töötajate meeskond on vajalik selleks, et äh, EFSI töö oleks ambitsioonikate eesmärkide ning määruse sätetega kooskõlas. ja meie kaasotsustusmenetluse protsessis kaasseadusandjana ka sellesse protsessi panustasime. ma arvan, et võime teha algust, ma näen juba, et kolleegid saabuvad järjest Äh, annan siis võimaluse veel rohkematele inimestele tulla ja kuulata ära teie sissejuhatav sõnavõtt. aga ma kujutan ette, et nüüd on aeg alustada. veel kord äh, härra Molterer, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja teil on sõna. suur tänu teile, esimeest, daamid ja härrad, äh, tere õhtust kõigepealt, mul on väga hea meel olla teie ees ja mul on suur au, et mind on nimetatud tegevdirektori kandidaadiks EFSis taustast ütlen nii palju, et ma olen olnud Austria parlamendis ja poliitikas tegev, olen olnud veekaitse, põllumajandus- ja majandusminister ning ka aseminister ähm, oma karjääri ajal, äh, majanduskriisi ajal kaks tuhat seitse-kaheksa ning äh, hiljuti äh, töötasin ma ühe Euroopa Investeerimispanga asepresidentidena ning püüdsin ka leida äh, vastust väljakutsetele, mis äh, tulevad majanduskriisist. Need väljakutsed on endiselt meie ees ja väga suured. esiteks äh, selleks, et Euroopa kodanikel oleks tööhõive, eriti noored inimesed on väga tugevasti lüüa saanud sellest kriisist. teiseks on vaja jätkusuutlikku kasvu Euroopas ning suurt majanduskasvu. kolmandaks on vaja Euroopa ettevõtete ja Euroopa majanduse konkurentsivõimet tugevdada ning neljaks on vaja investeerida investeeringute lõhu ületada Euro-, lõhe ületada Euroopas ja tänases Euroopas on see väga-väga suur, eriti kui me võrdleme seda aastaga kaks tuhat seitse. tegemist on süsteemse kriisiga ning meil on vaja kõikehõlmavat vastust sellele ning investeeringute plaan Euroopale on tegelikult sellele süsteemsele kriisile eh, tugev vastus. daamid ja härrad, ärgem unustagem, tegemist on Euroopa investeerimisplaaniga, mis on eh, rajanemas kolmel sambal, kõik need on tähtsad ja kõik on omavahel seotud esiteks, me tahame investeeringusõbralikku keskkonda, kus struktuurifondid äh, oleksid Euroopa liikmesriikide ja liidude tasandil, et me saaksime lõpetada ühised turud energia ja IT vallas ning me tahame ka igasugused tõkked ja takistused investeeringute teel eemaldada. teiseks, me tahame toetada investeeringuid reaalmajandusse, mis tähendab, et me peame äh, parema toetuse nõuande äh, funktsiooni looma ning äh, ka äh, toetusportaali, mille komisjon on löönud ning kolmandaks mobiliseerida investeeringuid läbi Euroopa Investeeringute Fondi, see strateegiline fond, mille me oleme loonud ja mille eesmärk on läbi EIF-i ja EIB saada rahastust. EFSI on väga oluline tänastes turutingimustes. miks? meil ei ole praegu turul likviidsuse probleemi, peab ütlema, et likviidsust on. kus probleemid aga on, on esiteks selles, et riskivalmidus äripankade poolt on piiratud, et avalike investeeringute võimekus on piiratud ning Euroopa kapitalide turg on alaarenenud ja seetõttu EFSI äh, pakub Äh, need äh, kuulsad kakskümmend üks miljardit garantiid, mis võimaldab äh, EIF-il ja EIB-l võtta see riskivalmidus, see koormus ning pakkuda lisainvesteeringuid reaalmajandusele, et investeeringud ka aset leiaksid. mis on võtmetähtsusega ning mina olen tänulik, et te olete parlamentääridena suutnud EFSI määruse kokkuleppimisel saavutada, on see, et esiteks selge on see, et see kakskümmend üks miljardit on esiteks näiteks VKE-de toetamine viie miljardi äh, euroga äh, läbi investeeringute panga ja VKE-d on äh, Euroopa majanduse selgrooks. teiseks novaatorluse sammas kuuskümmend miljardit, mis EIB läbi vabaks lastakse, kuusteist miljardit ning äh, oodates, oodata on, et järgmise kolme aasta jooksul lisandub selle rahale veel kolmsada viiskümmend miljardit. Äh, väga selged äh, suunised on antud selle määruse läbi ja ma arvan, et see on väga suur samm edasi. artikkel viis mis on andnud väga selgelt ja tugevalt mõista sellele, mis, mida tähendab lisanduspõhimõte, samuti abikõlbulikkuskriteeriumid artikkel kuus, mis ütleb, mis lisandusele lisaks tuleb, artikkel üheksa, mis väga selgelt ütleb, millised on EFSI üldised eesmärgid, eesmärgid ja sektorid, artikkel kümme, mis ütleb väga selgelt, millised on instrumendid, kuidas see praktiliselt tööle hakkab see määrus äh, pakub uusi võimalusi läbi koostöö rahvuspankadega, rahvusinvesteeringuagentuuridega äh, ning investeeringuplatvormidega ning see pakub toetust ka piiriülestele projektidele, mis on ülioluline, kui me räägime taristuprojektidest täna. samuti annab see suuna kätte investeeringute komisjonile, mis on juhtorgan, mis sõltumatult otsustab, eh, kuivõrd palju antakse garantiisid konkreetsele projektile, eh, tulemustabel on selle aluseks ja ka investeeringute eh, suunised, investeeringupoliitika suunised. see tähendab seda, et raporteerimissüsteem on väga intensiivne nii komisjonile kui ka parlamendile antakse aru, mis on väga oluline ning see määrus rajab ja ma ütlesin alguses juba, et see on väga tähtis et see Euroopa Nõustamise Keskus äh, läbi projektiportaali äh, on suunatud Euroopa Komisjonile. ja seetõttu on see äh, orientatsioon ja suunised väga selged ja see annab ka tegevdirektorile väga selged suunised, mida tege-, teha. see inimene vastutab igapäevase EFSI toimimise eest ning samuti investeeringute komisjoni otsustusprotsessi ettevalmistamise ja lõpuleviimise eest ning samuti on tema olulis-, olulisus ka äh, raporteerimiskohustuses ning äh, ka äh, direktor vastutab EIF-i, EIB töötajate eest ning samuti ka rahvuspankad ja projektikomisjoni ning samuti rahvuslike investeerimisagentuuride eest. nii et koordinatsioon, teenused Eh, investeerimiskeskus ning eh, portaal. teiseks, oluline on see, et koos eh, investeerimispangaga loome me rahvusplatvormide ja institutsioonidega, rahvuspankadega hea koostööplatvormi. kolmandaks on tähtis see, et me toetaksime uute Euroopa investeerimispangade äh, Äh, klassikaliste võlatoodete äh, uud, uued loomised, mikrofinantstooted, äh, riskijagamise tooted ja nii edasi. samuti on see koos komisjoni ja EIB-ga selline promoüritus, EFSI peab olema tuntud nii avalikule kui erainvestorile sellepärast et erainvestorid on sama tähtsad kui ka avaliku sektori investeeringud. samuti tuleb äh, aruandluskohustus äh, äh, suunised paika panda, panna algusest peale ning peamiste sidusrühmadega tuleb tihedalt koostööd teha ja läbi käia ja üks neist on Euroopa Parlament. oma sissejuhatava sõnavõtu lõpus tahan ma öelda, et Euroopa majandusolukord on, vajab kiireloomulist parendustööd Euroopa kodaniku huvides on, et seda tehakse niivõrd kiiresti kui võimalik ja niivõrd hästi kui võimalik. EFSI ei ole kindlasti mingi võluvits, aga see on üks võtmeinstrumentidest, et eh, tagada eh, kolmesambaline Euroopa investeeringute kava ja selle elluviimine. selle edulooks muutmine on minu kohustus ja minu äh, Äh, ülesanne, aga ma olen väga sügavalt ka veendunud selles, et see on üks võtmeelemente, et tugevdada Euroopa mõtteviisi. ja neljandaks äh, tahaksin paluda teilt, Euroopa Parlamendilt, arutelu jätkamist ning EFSi toetamist äh, nii, et see tõeliselt toimima saaks ja meie kõigi ühine ülesanne on muuta see edulooks. suur tänu, ütleb esimees. ja edasi anname sõna härra Jose Manuel Fernandesele. kaks minutit on teil esimeseks küsimuseks, palun. suur tänu teile. ja ma tahaksin kõiki äh, kohalolevaid kolleege ja ka esimehi tänada, ütleb kõneleja, ning samuti tahaksin ma ka äh, kahte kandidaati täna siin meie juures tervitada Te olete juba Järelevalvenõukogus olnud Euroopa Investeerimispanga juures, teil on olnud väga tugev kogemuste pagas. Te tunnete päris hästi ka EFSit ja selle struktuuri. aga eh, mulle on väga eh, tähtis see lisanduvuse põhimõte. me ei taha Euroopa Parlamendina, et EFSI hakkab tegema täpselt sedasama, mida Euroopa Investeerimispank Äh, kuidas te arvate, kuidas te saate oma tööd äh, ellu viia ja oma funktsioone täita ning äh, tagada sõltumatust ja operatiivset sõltumatust EFSist? First of all, the regulation is crystal clear on that. vastab härra Molterer. määrus on väga selgesõnaline juhtivdirektori eesmärk on äh, täita määruse tingimusi ning äh, toim-, panna EFSI äh, töö toimima. edasi investeerimiskomisjon, kes koosneb kaheksakümnest liikmest, on ainukene juhtorgan, kes selle garantii valideerimise eest vastutab. ja kolmandaks, ma arvan, et siis erakapitali ja riiklike pankade roll on see uus sisend, mis on väga vajalik lisaks sellele kõigele, mis juba olemas on. aga äh, loomulikult äh, rohkem sedasama teha, mis siiani ei ole äh, väga tähtis, vaid tegelikult lisanduspõhimõte tähendab seda, et kõrgema riskiga projektid on meil edasi kapitali osa investeeringutest, lisaks nõustamiskomponent ja neljas komponent, nagu ma juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, oli see, et me arendame välja uued äh, tooted. aga mina igal juhul pean kinni määruse sätetest ja nii on. Udo Pulman saab sõna. Äh, härra Molderer täna hommikul kohtusin härra Manstadiga, Euroopa Investeerimispanga juhiga, et arutada EFSI eh, edusamme ja tema ütles, et pärast seda, kui ta nägi, mis juhtus, eriti mis Euroopa Parlament tegi selle komisjoni ettepanekuga, eh, siis ta usaldas eh, tal oli rohkem usaldust sellesse kõigesse kui varem Äh, komisjoni algplaan nägi ette siis siin investeerimissuuniseid, abikõlbulikkuskriteeriumeid, tulemustabelit, kõike seda äh, saavutati tegelikult no ütleme niimoodi, et sellele olid vastu äh, Euroopa Investeeringute Pank ja komisjon või nad olid tõrksalt tegemas mingeid asju Äh, ja kogu aeg oli vaja võidelda selle kõige eest. Euroopa Investeeringupank pakub äh, seda võimalust, et EFSI on äh, lisaaspekt lihtsalt investeerimispanga juures, mitte täiesti uus alge. kuidas teie kogu austuse juures, mis te olete seal saavutanud, Teie olete küll vana masinavärgi osa, kuidas te saate meile praegu öelda, et te kaitsete ja hoiate seda uut vaimsust, äh, mille meie lõime selleks, et vanast struktuurist üle saada, see on lihtsalt minu jaoks kõige suurem küsimus. esiteks, härra Pullmann, ma arvan, et teile tunt-, mm, kogenud poliitikuna ei ole võõras see, et tõrgetest ja takistustest tuleb läbirääkimiste käigus üle saada, selge. ja tõesti, te olete saavutanud väga palju, ma kinnitan seda. kui te võrdlete seda määruse algset ettepanekut ja lõpptulemust, siis äh, väga palju on ära tehtud. ja ma juba nimetasin siin palju asju, investeerimispoliitika suunised, äh, tulemustabelid ja nii edasi. siin on lisakoormus, ma ei, üldse ei varjagi seda, see, mida te ütlesite äh, siin aruandluse kohta, siis tõesti, see on miski, aga see on läbipaistvuse osa ja see on ka Euroopa Parlamendi osa äh, kuna eh, teie olete demokraatia tuumaks. ma ei olnud eh, investeerimispangas eh, mitte töötav ja vaid nimetati mind tegelikult panga juhtkonda neljaks aastaks. ja selle panga juhtkomitee osana sain ma väga täpselt aru, mida on täpselt vaja muuta. ja ma arvan, et EFSI on instrument, mis pakub lisaks klassikalisele EIB tegevusvaldkondadele, mis on tähtsad ja jäävad tähtsaks, eh, uusi võimalusi ja väljakutseid ja teie olete valvekoeraks, ütleksin ma par-, parlamendiliikmetena, et selle määruse idee ja vaimsus ka reaalses praktikas saaks ja nagu ma ütlesin, siis määrus ütleb väga selgelt, et eh, minu ametipost saab olema EFSI eest vastutaja ja investeerimiskomisjon äh, äh, või nõukogu, need eksperdid, kes seal istuvad, äh, teevad seda, mis on määruses kirjas ja mis on investeeringupoliitika juhtsuunistes ning ka tulemustabelis ära, ära toodud. Eh? You... nüüd siis jätkuküsimused, ütleb esimees. alustame kohe variraportööridega Rahvapartei nimel Otmar Karas härra esimees, härra Molterer äh, ikka ja jälle räägime me sellest samast põhimõtteliselt, me ei taha EFSit, mis oleks EIB pluss formaat. Äh, seetõttu tekivad küsimused, esiteks sõltumatus ja teisest küljest ka garanteeritud lisanduspõhimõte. Need on väga tähtsad ja ma küsin teie käest veel kord, milliseid äh, samme teie tegevdirektorina teete äh, selgelt, et lisanduspõhimõtet äh, garanteerida ning äh, business as usual tavapärast äh, toimimisviisi vältida. teiseks, millised poliitilised, majanduslikud ja õiguslikud väljakutsed te näete, et EFSi jaoks oluliseks saavad esimesel aastal ja kuidas te plaanite neile vastu seista? ning kolmandaks raha EFSI projektide jaoks peaks tulema ju väga suures osas, lõviosas eh, privaatinvesteeringutest, kus te näete eh, tegevdirektori ülesannetena eh, ennast seismas selleks, et projektid oleksid kõikide liikmesriikide üle jagatud ja oleks mitte keskendunud ainult mõningate liikmesriikide ja erarahale. esiteks, esimees vabandab ja sekkub ütleb, et võtame kaks küsimust koos ja siis üks vastus. Äh, järgnevalt äh, härra Murassan, palun. suur tänu teile, esimees. Äh, minu poolt kolm asja. esiteks, härra Molterer kuidas te tagate selle, et projektid ei oleks mitte geograafilises mõttes kiivas, enamik abikõlbulikke projekte Äh, peaks tulema väiksematest piirkondadest Euroopast äh, ja siin me peame arvestama ka vähem arenenud finantsturgudega riike ning ka äh, neid, nende kogemus tavaliselt on väiksem. edasi see ühtne platvorm, kuidas te näete koostööd äh, Äh, rahvusriikide üleste ja piirkondlike ametivõimudega, nii et piiriülesed äh, projektid saaksid tõesti sellest äh, keskusest kasu ja kolmandaks, mis puudutab teie rolli tegevdirektorina, kas te tahate seda rolli viia siis vahendaja tasemele, olete te lihtsalt mediaatoriks erinevate osavaliste vahel või te tahate et juhtnõukogu võtaks eh, lihthäälteenamuse korras otsused vastu. kõigepealt härra Kaarasele tahan öelda, eh, minu jaoks on EFSi puhul võtmeks see, et lisandust on tagatud täpselt nii, nagu määruses kirjas on, seda abikõlbulikkusega koos, mis on ka jällegi määruses kirjas. see kõik tähendab, et öö, eh, turuvead tuleb üle teha, teiseks, investeeringud on vaja tagada ja just sellised investeeringud, mida ilma EFSita aset ei leiaks, et kõrgem riskiprofiil oleks kaetud, seda siis võrreldes Euroopa Investeerimispanga tänase riskiprofiiliga, kolmandaks erakapitali mobiliseerimine ning tehnilised elujõulised projektid, need on kriteeriumid, mis on ka äh, Äh, tulemustabeli aluseks, mille üle teie läbirääkimisi pidasite ning see annab ka investeeringute komisjonile oma otsuste alused. ja nüüd öelda otse, siis äh, et saavutada see võimendusefekt, mis on olnud äh, ka avalikkuses arutelu ees, on selge, et need kriteeriumid peavad toimima, sest muidu sellist võimeldust me ei saavuta mitte kunagi. nii et meie ühine huvi on need eesmärgid täita. teiseks, mis on veel võtmeks, ütleme esimeseks äh, aasta äh, pooleks on siis projekti äh, arendustegevus, sest kõik, mis EFSI esimeses osas ei juhtu, ei saa ka reaalseks investeeringuks teises faasis, nii et projekti arendusfaas on igal juhul kõige tähtsam ja kolmandaks, äh, mis puudutab tingimuslikkust ja territoriaalset jagamist, siis ma arvan, et äh, siin investeeringute suunised ütlevad väga selgelt, et me ei tohi sektoraalset kons-, äh, kontsentratsiooni ega ka riigipõhist kontsentratsiooni siin saavutada. EFSI ei ole selline strateegia, et kõigile sobib sama mõõdupuu riikide jaoks, peab olema väga paindlik. toon teile ühe näite. on neli riiki, kellel on rahvus äh, Äh, investeeringute tootmise pank, äh, siis on äh, sellised, kus on investeerimisagentuurid, nemad pakuvad platvorme, siis on riigid, mis on valmis piiriülesteks ettevõtmisteks, me peame olema paindlikud ja kasutama ära neid turuvajadusi, mis on erinevate erinevates riikides. nii et siin regionaalne äh, Äh, arendus peab toimuma läbi äh, projektide äh, ja läbi meie keskuse, eriti nende projektide puhul, mis on väga tähtsad. meie oleme valmis kirjutama alla vastastikuse mõistmise memorandumi liikmesriikidega ja kasutajatega seal ning panema paika ka investeeringute teemad. mina ei saa olema mitte sellele asjale kaasaaitajaks, vaid ma hakkan mängima proaktiivset rolli, et töö saaks tehtud. suur tänu, paluksin kolleegidel jääda küsimustes pooleteist minuti juurde ja vastustega kahe ja poole minuti juurde, muidu me ei jõua kõik ära teha. nüüd Heider äh, Kartsiapal suur tänu. mul on kaks väga konkreetset küsimust. Te rääkisite sõltumatusest, mis peab olema investeeringute komiteel seoses nende otsustega, mida nad langetavad. ma tahaksin teie käest küsida, kuidas te näete seda suhet, mis teil on selle komiteega, investeeringute komiteega, et tagada seda, et funktsioonid ei kattuks või et ei tekiks lünki ja teine küsimus, te ütlesite, et teie eesmärk on panna see fond tõeliselt tööle. niimoodi, et see saavutaks oma eesmärke. üks suuri probleeme, millest mitmed ettevõtted meile on rääkinud, on see, et nad ei tea, kuhu nad peaksid pöörduma, kuidas nad saaksid finantsvahenditele ligi. kuidas saaksite teie teha selle olukorra ettevõtjate jaoks lihtsamaks, eriti just VKE-de jaoks, et nad saaksid eh, sellele fondile ligi. suur tänu, et olete täna meie ees. Te nimetasite seda, et Euroopa Parlament on üks järelevalveorgan, aga meil ei ole ei B osas institutsioonide vahelist kokkulepet. siin tekib küsimus, kui teid nüüd sellele ametikohale määratakse, kuidas teie näeksite seda institutsioonide vahelist kokkulepet? kuidas see järelevalve peaks toimuma siis? ja teiseks, kuni tänaseni ei olnud meil, ei ole meil olnud seda valvekoera funktsiooni võimalust olnud tekstis number kuus ütleb, et Euroopa Parlament ja nõukogu informeeritakse aegsasti valiku äh, protseduurist selle ametikoha täitmiseks. nagu te ütlesite, teie olete äh, selle orga-, fondi juhtival kohal, aga meil ei ole piisavalt informatsiooni olnud, kas siin ei ole mm, tekkinud mingisuguseid äh, pädevuste konflikte kui keegi juhatusest pakub välja kandidaadi juhtivale positsioonile. ja nüüd ma tahaksin ka küsida, olles lugenud EIB eh, dokumente. ma ei tea, kas investeerimispank kõikide mandaatidega, eh, mandaatide järgi ka tegutseb kas äh, selle töö jaoks antud mandaati te täidate nii, kuidas vaja? kõigepealt, määrus ütleb, et tegevjuht juhib juhtorgani tegevust, tal on hääleõigus, koos asetäitjaga valmistab ta ette investeeringute komitee tegevust ja samuti peab tagama et investeeringute komitee ei, komitee ei lükkaks otsuste langetamist edasi, vaid äh, tegeleb äh, otsuste langetamisega efektiivselt. kuidas EFSit käsitleda ja järelevalveta, seda võib teha EIB kaudu, seda saab äh, tugipankade kaudu. nõustamiskeskus on juba üks esimestest sisenemispunktidest EFSile ligipääsemiseks. seda olen kolleegidelt kuulnud ja nagu ma rääkisin, teavitus, teavitamine, teadlikkuse suurendamine on väga oluline niimoodi, et sektorid oleksid meie olemasolust teadlikud. mis puudutab kokkuleppeid, läbirääkimised parlamendi ja IB vahel toimuvad konfidentsiaalsuse osas. mina ei ole selles läbirääkimises kaasas aga ma tean, et läbirääkimised äh, jätkuvalt toimuvad. tahaksin selgitada, et ma olin panga juhatuses kuni augusti lõpuni. kui äh, selle ametikohale kandideerimise võimalus tekkis, siis ma eetikakomisjonilt küsisin, mida ma peaksin tegema, kui ma tahaksin kandideerida ja ma täitsin kõiki neid äh, nõudmisi, mida investeerimispanga eetikanõuandekogu mulle andis. ma ei ole olnud mingisuguste otsuste langetamise juures. ma olen kõikide otsuste tegemiste juurest eemale astnud Euroopa Investeerimispangas. see on täiesti kristallselge. kolmandaks, investeerimispank tegeleb erinevate mandaatide raames äritegevus väljaspool Euroopa Liitu RSFF on seotud. mandaatide juhtimine on Euroopa Investeerimispangas igapäevane tegevus. see on uus lisamandaat. see ei ole uus, see on lisamandaat. ja ma usun, et EFSI täiendab ühtekuuluvuspoliitikat. aitäh, nüüd ECR fraktsioon. härra Ashcroft ei ole praegu siin. Sander Loones. kas äh, konservatiividel ja reformistidel on keegi teine, kes soovib sõna? ALDE grupp siis Nils Torvalds. härra Tremosa. president um,, just two questions suur tänu, kaks küsimust ühe minutiga. EFSist üle aru pidades oli meil kaks prioriteeti. kõige lõpuks jõudsime Euroopa kulude eh, analüüsi ja mõned liikmesriigid toetasid senist tegevust business as usual ja teised et investeeritaks jätkuvalt nii, kuidas on, mitte ei otsitaks kõige parima mm, lisandväärtusega lahendusi. samas lõplikus tekstis saime rõhutada ka Euroopa võrgustikke transpordi ja energeetika valdkonda. siin on viie aasta jooksul sellega tegeletud siin kojas ja mõned liikmesriigid ei näe vajadust kiirustada koos finantseerimise raames neid projekte. kuidas teie annaksite hoogu nendele projektidele juurde? ma saan aru, et härra Debrev saab ka sõna, palun ähm.. suur aitäh, esimees. nii, nüüd on ka mikrofon olemas tahaksin kandidaadi poole pöörduda. ma lugesin äh, tema eluloost suure huviga või vähemalt seda, mis meile saadeti siin. ja äh, mul on kaks tähelepanekut. Äh, te olete oma elukutsele jäänud truuks kolmkümmend viis aastat põllumajanduses. ja siis umbes kümme aastat ka veel te olete olnud parteis. mina olen täiesti tavaline kodanik ja nüüd inimene, kes on tõesti äh, olnud äh, ainult ühe elukutse esindaja, siis ta on veel poliitik olnud kümme aastat, mis mind veenab või veenaks et ta tuleb öö, äh, oma põhikirjaliste ülesannetega toime. määruse artikkel seitse lõik üheksa ütleb, et ähm, sõltuv äh,, otsuseid tuleb teha äh, sõltumatult ja tuleb tagada ka, et investeeringute komitee juhtimine toimuks, toimuks täiesti sõltumatult. kas te suudate selle organisatsiooni töö sõltumatust tagada? palun, härra Molter. First of all, this European kõigepealt see kulutõhusus on väga oluline. see on tulemustabelile aluseks ja tulemustabel annab selge juunise, suun-, selged suunised investeeringute komiteele nende otsuste langetamisel ja tahaksin korrata, investeeringute komitee koosneb kaheksast sõltumatust liikmest, liikmesriigid ei määra neid juhtorgan valib need komitee liikmed vastavalt sellele selgele sõnastusele, mida, mis määruses kirjas on. ja ma usun, et investeeringute komitee liikmed teavad täpselt, mis on oluline. ja see on see Euroopa perspektiiv, mida te nimetasite. teine, võrgustik, infrastruktuur, see on EFSi jaoks väga tähtis. see, mida mina turult kuulen on see, et äh, energiavõrgustike järgi on vajadus, samuti klassikalise infrastruktuuri järgi, ka uue taristu jaoks, lairiba initsiatiivid ja samuti on piiriülese taristu järgi. härra Katainen on selle teema all liikmesriikidega ühenduses olnud ja need, need teemad on tegevuse keskuse, keskmes jah, minu taust on põllumajanduses, ma olen selle üle uhke. ma olen seda õppinud ja ma olen töötanud põllumajandusministrina, aga see ei tähenda, et ma tegeleksin ainult talunikega. parlamendisaadikutena te vastutate me vastutame inimeste eest ja, ja seega inimestega tegelemine on väga oluline ka põllumajanduse juures. ja minu töökogemus investeerimispangas on valdkondi, kus poliitika on väga oluline ja on valdkondi, kus poliitika ei ole tähtis ja EFSI on üks nendest. siin on oluline sisu. ma ei püüa midagi varjata jah, mul on poliitiline taust, jah, mul on majanduslik ja põllumajanduslik taust, jah, ma olen kuulunud parteisse. nüüd on mu elus uus etapp, minu vastutused on teistsugused. üks etapp on läbi saanud, nüüd on alanud uus. see peaks olema võimalik ka poliitikutele artikkel seitse üheksa kohta oli ka küsimus. ma ei, olen juba pikalt rääkinud. pärastpoole räägin sellest võib-olla. nüüd kuue esindajad. esimesena Fabio De Masi. tere õhtust. mõnda aega tagasi te olete öelnud, et te näete public-private partnership ide olulist rolli investeeringutes. kui me nüüd rääg-, räägime avalike investeeringute olukorrast, mis on niru mitmel pool, siis investeeringuid äh, võiks PPP äh, kaudu teha, kuid samas Saksamaal kohus on öelnud, et see on väga kulukas. milline on teie perspektiiv selles küsimuses ja tahaksin küsida nende projektide kohta, mis on juba mm, alguse saanud enne, kui kolmepoolsed läbirääkimised äh, läbi said. kuidas teie näete praegu investeeringute olukorda, kas kõik on kontrolli all, millised on põhjused, miks teatud projektidest on keeldutud. kas te näete mingisuguse, eh, kus liikmesriigiks sooviksid eh, asendada investeeringuid, mida nad niikuinii soovik-, peaksid tegema ja nüüd neid teha EFSI kaudu? aitäh. ma ei näe, et kuue esindajaid rohkem sõna sooviks. palun. PPP, see on üks võimalus see on üks võimalustest. mina tahaksin vältida seda, et me räägiksime mustvalgelt PPP-st, avaliku erasektori projektidest. Neid on olnud selliseid, mis ei ole toiminud ja sellised, mis on. milline on parem lahendus? kui me tahame, et EFSI tõesti toimiks ja tõmbaks ligi erainvesteeringuid, siis tuleb avaliku erasektori projekte kasutada. ma tean, et Saksamaal on see arutelu käim-, käinud ja kohtu seisukoht mõjutab väga tugevalt seda, kuidas praegu Saksamaal nendele eh, partnerlustele lähenetakse. aga küsimus on lihtsalt selles, milline lahendus on parem. kui PPP on parem, siis valime selle, kui on mõni teine parem lahendus, siis võtame selle. teine küsimus. minu teada olemasolevad projektid, asi on kontrolli all. enne kui investeeringute komitee ametlikult äh, ametisse kutsutud, siis Euroopa Investeerimispank pakub välja projekte. energiatõhusus on üks teema sotsiaalmajutus on üks teema, see on väga huvitav, sellel võib olla pikaajaline mm, per-, mõju põgenikekriisi lahendamise juures. see on lihtsalt üks näide. kõik on kontrolli all, aga nagu ma ütlesin, oluline on see, et, et jätkuvalt valmistataks projekte ette see on üks teema, kus tuleb veel aktiivselt tegutseda, avalikud ja eraprojektid. möödunud aasta projektide nimekiri oli ainult näide, aga see näitab väga selgelt seda, kus on puudujääke veel nii avalikus kui ka erasektoris. aitäh, rohelised, Ernest Maragall suur tänu. mul oli enne suve juba võimalus regionaalarengu komisjoni kohtumisel teiega vestelda ja sotsiaalinvesteeringute teemal arutleda. ja samuti seotusest kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega. võib-olla te räägiksite täpsemalt oma äh, motivatsioonist ja sellest, kuidas te saaksite panustada sellel ametikohal selle, sellesse, et planeeritud investeeringud, mis ei ole vastuolus kahekümnenda aasta eesmärkidega ja mis toetavad keskkonnakaitset, kuidas te tagate selle, et te aktiivselt aitate kaasa sellele, et territoriaalne ühtekuuluvus äh, suureneb investeeringute kaudu. eriti rahvusvahelise tööorganisatsiooni uuringute valguses. kuidas tagada see, et EFSI mõju on kõige suurem siis, kui investeeringud toimuvad ja samal, samal ajal liikmesriigid ka kaasa tegutseksid. Need asjad on omavahel seotud. kuidas te aktiivselt panustate sellesse, et välja valitud äh, projektid on sotsiaalselt ja keskkonnasäästlikult üles ehitatud ja kavandatud, aitäh! Bas Eckhardt. suur tänu, suur tänu teie sissejuhatuse eest. parlamendi jaoks on EFSI suur prioriteet investeeringute valdkonnas, aga samas te teate ka seda, et mõnikord on parlament olnud kriitiline EIB läbipaistvuse osas. ma, ja seepärast on väga oluline, et vastutuse ja läbipaistvatuse osa juures oleks EFSI tublim kui investeerimispank. kaks valdkonda, Kashofi projekt Hispaania gaasi Ehm, projekt ja Itaalias projekt, kus parlament võttis nende mõlema olukorra kohta kriitilise raporti ja investeerimispangal oli oma vastus välja pakkuda. kuidas EFSI aga nendes olukordades, sellistes olukordades eh, paremini toimiks, kui parlament reageerib? ja kas te kujutaksite ette, et selliseid eh, Äh, projekte võiks EFSI kaudu investeerida, seega kus on need erinevused panga ja EFSI vahel? härra Molterer, palun. kõigepealt see määrus vastab ka teie küsimusele, see puudutab sektoreid, sotsiaalne taristu on loomulikult abikõlbulik sotsiaalmajutus näiteks, haridus kuulub sinna, ehm, koolitus, oskuste õpetamine, need on väga olulised. sotsiaalne infrastruktuur kindlasti äh, jääb äh, EFSI äh, tegevusalasse ja mõelge parlamendile, mida te olete saavutanud tulemustabeli läbirääkimistel, see ei ole mingisugune klassikaline tehniline arvutus projekti elujõulisuse kohta, see puudutab ka Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke, projekti sotsiaalset mõju, seal on selged suunised investeerimispoliitikale in,, investeerimiskomiteele, see puudutab majanduslikke, tehnilisi ja ka sotsiaalseid küsimusi, nagu te nimetasite. see tulemustabel on minu arvates ähm, ühest küljest suur katsumus, aga siiski annab selgeid suuniseid ja ma olen ka seda öelnud, et me peame toetama äh, projekte erinevalt, sõltuvalt sellest, millises regioonis, millises riigis nad asuvad ja vältima kontsentratsiooni ühele piirkonnale. me ei saa muidugi kõigile ühtemoodi hinnanguid anda. ma ei tea, ma arvan, et Soome ja Itaalia va ja vajadus, vajadused on erinevad. Teil on tohutu seotud kapitaliturgudega riigid olemas ja teisest küljest on riigid, kus ei olegi välja kujunenud kapitaliturgu, seal saaks EFSI väga palju aidata, teistes on väga tugevad riiklikud äh, pangad, teistes alles neid ehitatakse üles ja nüüd läbipaistvusest. jällegi, äh, määrus ütleb väga selgelt, et meil on aruandluskohustus ja institutsioonid peavad ka konkreetsetele küsimustele vastama ja ehm, meil on ette nähtud, et EFSil on tegevdirektor, kes peab äh, äh, vastama küsimustele, kui Euroopa Parlament küsimusi esitab ja ma ei võta seda ainult kohustusena, vaid ka täiesti normaalse suhtlemisvormina Euroopa Liidu institutsioonide vahel. ja nüüd küsimus, kas EIB vastust Mestre või Kastori projektide kohta on, ma tean, et need olid äh, hädas, need probleem, projektid äh, ma ei tea, kui Euroopa Parlament tõesti esitab sellise küsimuse EFSile, siis on tegevdirektor kohustatud vastama. ja nüüd EFTD, Margo Saani, palun. suur aitäh, ma tahaksin tagasi tulla selle täiendavuse küsimuse juurde. see on äärmiselt oluline see on määruses äh, ka sisse kirjutatud ja see puudutab nii tegevdirektori kui ka investeerimiskomitee ülesandeid. viimastel kuudel ja nädalatel on enam-vähem mitteametlikult EIB poolt heaks kiidetud juba projekte, mis võiksid saada EFSI garantii näiteks teie asepresidendina kindlasti olete teadlik nendest projektidest. ja kas nüüd see täiendavus tõesti on olemas? nüüd on tegemist partnerlusega kohalike ja regioonide pankadega, näiteks Credito Emiliano või Burgerschaft pank äh, Saksamaal või veel üks äh, pank, Trentino pank Itaalias nad äh, tegelikult oleksid EIB olemasolevatest programmidest niikuinii raha saanud, need pangad, kes äh, teevad oma igapäevatööd. kuidas teie saate aidata nende projektide elluviimisele kaasa? kuidas te saate tegevdirektorina garanteerida, et täiendavus toimiks? et esimesed EIB projektid ei ole näidanud, et see toimiks. ja nüüd äh, kiirelt ütleb härra Valling, mina eh, toetan seda täiendavuspõhimõtet. Eh, fond hakkab suuri ettevõtmisi rahastama ja meil on vaja mm, seda, et hanked ja allhanked toimuksid täies läbipaistvuses ja kas teie suudate tagada koostöö kõige kõrgemal tasandil ja kui teie saate näiteks eelinformatsiooni, kas te suudate siis vältida probleeme tulevikus? tahaksin kuulda selle absoluut, absoluutse läbipaistvuse kohta. härra Valm, ma nõustun täiesti, et täiendavus on meie töö tuumaks, on olemas selliseid kõrgema riskiga projekte ja täiendavus ongi meie jaoks võti nende puhul ja nüüd endise, endise, ma rõhutan, EIB asepresidendina, sest ma olin sellel kohal augustini, siis ma pidin tagasi astuma ja muide kuna ma kandideerisin uuele kohale, pidin ma tagasi astuma EIB asedirektori kohalt ja nüüd meie töö toimub Euroopa Liidu kodanike huvides. mõelge selle töö peale. Teie nõustusite kahekümne teisel juulil, me hääletame selle EFSA määruse poolt, kui ma õigesti mäletan, ja teie ja komisjon palusite EIB-lt et et äh, tööd alustatakse isegi siis, kui investeerimiskomitee pole veel kokku pandud ametlikult ja seepärast ongi äh, tegemist projektidega, mille puhul komisjon, komisjon otsustab, äh, millise garantii anda. meie EFSI peame nüüd neid tooteid edasi arendama, näiteks kinnisvara tagatisel äh, laenud, mikrofinantseerimine, riskilaenud äh,. jah äh,, me praegu oleme hakanud koguma juba äh, vahendeid, aga näiteks eh, me peame eh, arvestama ka sellega, et liikmesriikide tugipangad annavad meile hoopis uusi võimalusi, me oleme hakanud sellega juba tegelema ja see ei ole sugugi eh, niisugune igapäevatöö, olge kindlad. ja nüüd, kui on vaja tagada läbipaistvus, siis ma järgin täpselt määrust. Teie ju juriidilisest seisukohast võtsite selle määruse vastu ja mina olen seotud selle määruse täitmisega. ja tegevdirektor, nii nagu on määruses kirja pandud, peab vastutama teie juures, see, teie ees, see ei ole lihtsalt kohustus, ma loodan, et see on koostöö ja koostöö Euroopa Parlamendiga eh, kindlasti muudab meie töö edukaks. nüüd ENF, ENF kolleegid, ma ei näe neid siin saalis ja nüüd ma saan anda teile sõna kaheks minutiks lõppsõnaks. suur aitäh, kõigepealt suur tänu selle väga kasuliku mõttevahetuse eest. mina tean, kuhu nupule peab vajutama, sest ma tean, mis huvitas läbirääkimiste jooksul Euroopa Parlamenti ja ma tean, et Euroopa Parlamendil on konkreetsed, konkreetsete valdkondade puhul, ma olen täiesti teadlik sellest, aga mis ma ütlesin? meie EFSi juhtstruktuurides kavatseme teha kõik selleks, et EFSi oleks edukas, aga meil on vaja selleks teie tuge. see ei ole sugugi ühesuunaline liiklus, liiklus on kahesuunaline, suhtlemine on kahepoolne ja ma äh, usun, et Euroopa Parlament hakkab toetama EFSit, et kodanike huvides oleks tema töö edukas. Your... suur aitäh suur aitäh, et te vastasite meie küsimustele. nüüd ma annan sõnajärje üle Žanile ja äh, kutsume siia Iljana Tsanova, kes on järgmine kandidaat. Madame, votre nom nous a été communiqué par le steering board. Teie nimi äh, saadeti meile juhtkomitee poolt äh, ja te kandidaat, kandideerite ase tegevdirektori kohale ja teil on viis minutit oma tutvustamiseks. Vous avez la parole. Thank you very much, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, komi-, komisjoni liikmed mul on väga hea meel, et te olete täna õhtul siia tulnud, et minuga äh, mõtteid vahetada, et peale härra Moltereri ei ole sugugi lihtne esinda, aga ma püüan anda endast parima, et ma ei kordaks midagi. kõigepealt pean ütlema, et ma hindan väga seda tööd, mis te olete siiani ära teinud EFSi loomiseks. ma olen teie tööd jälginud tähelepanelikult eh, kogu see töö hulk, kõik need Euroopa Parlamendi panused nii lühikese aja jooksul on märkimisväärsed. ma hindan seda väga. mul on samuti au olla siin ka kandidaadina, eh, kes soovib kandidaarida EFSI tegev asedirektor või asedirektori või oma ase tegevdirektori kohale ja ma tutvustan nüüd oma karjääri. ma olen panganduses töötanud rohkem kui kaksteist aastat, ma olen EIB-ga sarnastes struktuuris töötanud, ma olen töötanud Euroopa Investeerimis- ja Rekonstruktsioonipangas, kus ma eh, keskendusin eelkõige finantseerimisprojektide finantseerimisele, finantseerimisküsimustele ja tegelesin just äh, nende uuemate äh, liikmesriikidega, kelle finantsstruktuurid ei ole nii äh, arenenud võib-olla kui vanades liikmesriikides, ma olen ka tuttav täiendusmehhanismiga, seega ma usun, et EFSi, EFSit võib saata edu. ja nagu te minu eluloost nägite, olen ma ka oma koduriigile appi tulnud kaks korda, ma olen kriisiolukorras olnud kaks korda asepeaminister. ja selle ajutise valitsuse kogemuses, kogemusega ma tõesti nägin, et kriisiolukorras on viletsamas olukorras olevatel riikidel ja eriti nende eh, ettevõtlussektoril väga raske ellu jääda. EFSI võiks tõesti midagi muuta Euroopa Liidus, aga ainult siis, kui määrust täidetakse korralikult ja mida ma sellega mõtlen? kõigepealt EFSI garantii peab tõesti pro neid projekte toetama, mis vastavad täiendavusnõudele vastavalt määrusele ning peavad tõendama, et nad annavad Euroopa Liidu kasvule, tööhõivele, majanduskasvule lisaväärtuse. ja me peaksime väga tähelepanelikult jälgima, et me liiga ei keskenduks mõnele kindlale territooriumile, mõnele kindlale valdkonnale ainult ja ma nägin, et see paneb ka teid muretsema nii nagu eelkõneleja ütles, äh, me tahame, et projektid oleksid hästi ette valmistatud, mm, mitte ainult tõesti nende liikmesriikide poolt, kellel on kindlasti olemas võimekus äh, neid projekte koostada, vaid ka äh, nende poolt, kelle, kelle puhul on äh, on võimalik, et nad suudavad neid projekte ellu viia. ja nagu härra Moltele ütles, meil on vaja laiemat Euroopa plaani ja palju sõltub ka poliitilisest juhtimisest ning liikmesriikide soovidest, tahtmisest, suutlikkusest eh, kaasata eh, nii erasektor kui ka riigisektor. ja meie EFSis tahame teha kõik selleks, et EFSi toimiks täielikult Äh, juba praegu on alustatud investeerimiskomitee kokkukutsumisega järgmise kahe kuu jooksul juba asuvad tööle kaheksa investeerimiskomitee liiget. Ähm, töötatakse välja äh, kodukorda, äh, seda, kuidas EFSI peaks ähm, oma igapäevatöös suhtlema EIB-ga, teiste asutustega ja ma nõustun täiesti härra Moltereriga, et äh, tuleb pingutada selleks, et erasektori teadlikkust tõsta, et ta teaks, mida EFSil on pakkuda. me ei pea ainult erasektori kapitali äh, mobiliseerima, vaid ka äh, projekti edendajatena erasektori ettevõtjaid kaasama ja nüüd, kui mind tõesti valitakse asetegevdirektori kohale, olen ma valmis avatud äh, moel äh, võtmeasutustega dialoogi äh, pidama, sinna kuuluvad siis Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, EIB. minu ülesande, minu ülesandeks jääb koordineerimistöö suur aitäh! kindlasti saate te täpsustada eh, seda, millest te juba kõnelesite ja nüüd härra Fernandes, kaks minutit. suur aitäh! ma tahaksin tervitada kandidaati ja öelda, et ta mulle avaldas muljet, tema kogemus rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides kui Euroopa Parlamendist rääkida, siis äh, meil on teatud sünergia EFSI ja tõukefondide vahel äh, ja ma kujutan ette, et EFSI saaks aidata kaasa investeerimisplatvormi loomisele. kuidas te seda sünergiat kavatsete ära kasutada? kuidas te tahate äh, tagada geograafilise tasakaalu investeeringute puhul, tuginedes oma Eh, oma kogemusele, kuidas tagate täiendavasu, täiendavuse ning koostöö ja sünergia. Teil on kaks ja pool minutit vastamiseks aega, palun. mikrofon. Is... suur tänu. ma usun, et siin tõesti sellele lisanduvusele on väga palju äh, Äh, võimalusi erinevate rahastamisfondide vahel, eriti nendes riikides, kus investeeringute puudujääk on niivõrd suur ja äh, pank ise ei suuda tagada investeeringuvajadust nendes riikides. ma näen, et täiendavus on tähtis ka siin mitte ainult äh, suurte taristuprojektide puhul aga ka väiksemate projekte puhul, mis tähendab siis mikrolaenamisplatvorme ja väiksemaid ettevõtteid, kus äh, oleks võimalik kõige riskantsem osa võtta meie poolt ja siis ka investeerimispank äh, ja rahvuspangad, erapangad, äh, kõik võiksid siin aidata erinevaid ressursse koondada erinevatest osadest aga EFSI võtaks enda kanda kõige riskantsema osa nendest platvormidest. suur tänu. Uudo Pulman saab sõna kaheks minutiks. tere tulemast, proua Tsenova, teile. oled alati äh, töötanud Euroopa rekonstruktsiooni arengupanga jaoks, eh, mis räägitakse, on isegi konkureeriv asutus Euroopa Investeerimispangaga. Eh, aga see ei ole eh, alati mitte takistus, vaid võib olla ka tegelikult võimalus, annab häid ideid, häid vaatenurki ja argumente, mis on uued ja värsked. ja kui te vaatate Euroopa Investeerimispankade tavalisi praktika, et kuidas projekte valida, kuidas hinnata neid äh, ja teisest küljest, kui te vaatate nüüd EFSI ähm, määruse uusi eesmärke, siis mis teie arust on äh, peamine erisus, mida on vaja teha teisiti projektide valimisel äh, uue määruse järgi? kuidas te tõlgendate tulemustabeli praktikaid äh, vastavalt sellele määrusele? ja veel, kui me mõtleme poliitika projektide ja geograafilise jaotuse lõikes siis äh, on ka sellel määrusel lisa kaks, mis võimaldab juhtnõukogul äh, kohandada projektide kooslust äh, ja võimaldab ka suuniseid sektoraalse ja territoriaalse jaotuse osas, millistel tingimustel soovitaksite teie juhtnõukogul siin kasutada seda võimalust ja teha näiteks geograafilise või tööstusliku sektoraalse põhimõtte najal äh, teistsugune otsus. First... esiteks, äh, teil on äh, täiesti õigus, et Euroopa Investeerimispank peab oma riskivalmiduse mõtteviisi muutma, et EFSit rakendada, et suurema riskiga projektidesse investeerida. vähemalt sellega, millega nad, võrreldes sellega, millega nad on harjunud. minu aruteludes nendega ma olen oma aru saanud, et nad saavad sellest nõudmisest täiesti hästi aru ja nad võtavad ka samme selleks, et neid nõudmisi täita, mis määruses kirjas on Äh, töötan investeerimispangaga lähedaselt koos ja annan edasi ka oma kogemusi öö, äh, oma taustast. ning meil on olemas riskijuhtimishoovad, äh, nii et me saame ka kõrgema riskiprofiiliga investeeringuid lubada. edasi nõudmised ja tulemustabel. elame tegelikult väga muutuvas keskkonnas ja seetõttu ma ei välistaks võimalust, eh, kui me tööle hakkame ja kui me näeme, kuidas asjad täpselt kulgema hakkavad, et eh, kohandada mõningaid neid suuniseid, et nad oleksid eh, ehk asjakohasemad ja vastaksid paremini turutingimustele. kui ma juhtnõukogu ja investeerimispangaga läbi rääkisin, siis me jõudsime ühtsele järeldusele, et me oleme väga paindlikud ja tõesti, turumuudatused toimuvad pidevalt, kolm aastat on pikk aeg selles osas. suur tänu! niisiis, nüüd annan sõna variraportööridele ja nad ja, siis nagu tandemina küsivad küsimusi äh, iga fraktsiooni poolt. kõigepealt Otmar Karas, palun. Zanova, äh, ma ütlen äh, avalikult, et äh, mul on väga hea meel, et ei tule mitte ei ka Euroopa Investeerimispangast ega ka Euroopa Komisjonist, vaid olete täiesti värske inimene teistsuguse kogemusega. Te olete Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupangas kogemust saanud, seda ka direktorite nõukogu osana äh, Te olete omavalitsust abistanud, olete olnud Londonis, äh, Bulgaarias, kandises ähm, Jugoslaavias. ma tahaksin küsida, et sellest vaatenurgast, äh, millised kogemused aitaksid toestada tööd EFSis, milline on teie kogemuste pagasi osas oluline ja äh, asedirektori tegevus ei ole äh, määruses väga selgelt öeldud, kus te näete tegevjuhi ja tema äh, asejuhi ülesandeid ja kus teie töös võiks olla teie peamine prioriteet? Monsieur Muresson. Thank you very much, chairman. Miss San- suur tänu teile, ütleb härra Murassan, minu eh, esimene küsimus on seotud Otmar Karase küsimusega teie eh, vastutusvaldkonna kohta. kus kohas te näete, et teie oma vastutus eh, saab olema esimesest tööpäevast alates või te ootate lihtsalt, et teile on ülesanded, mis delegeeritakse siis tegevjuhi enda poolt? teiseks, millised strateegiad ja prioriteedid Äh, oleks olulised selleks, et EFSI kohta äh, teavitustööd teha ning et potentsiaalseid investeerijaid äh, ja investoreid tõmmata ligi EFSisse. proua Saanova saab sõna. suur tänu. kõigepealt vastaksin siis härra Kaarase küsimusele, et see kogemus, mille ma oma töös pankurina olen saanud, on väga oluline äh, sellesse, mis EFSI teeb, see on ju EFSI tuumaks. ma olen tegelenud projektidega, kus on olnud äh, väga suur lisandväärtus äh, nende riikide jaoks, kellega ma olen töötanud koos linnaline areng, energiatõhusus, taristuprojektid äh,, väga tihti pidin ma äh, toetama ja äh, levitama võib-olla novaatorlikumaid lähenemisi avaliku sektori ressursside koondamine, äh, mille baasil saaks kas eraraha või teiste pankade raha ligi meelitada. tegemist on tegelikult sektoritesse, kus võib olla turutõrked väga suured ja mis võivad läbi kukkuda nii et ma arvan, et see kogemus, mis mul nende aastate jooksul on, panustab ka äh, EFSi edusse. nagu öeldud, olen ma ka aidanud rahastada neid projekte, millel on palju kõrgem riskiprofiil, kui äh, tänase Euroopa Investeerimispanga projektid tavaliselt on. ja seetõttu on mul väga hea meel ka äh, riskijuhtimiskomiteega oma kogemust jagada nüüd peame me ju eh, EFSI eh, riski haldamisreeglitele alluma. Eh, kuidas ma näen asedirektorina oma tegevusval-, valdkonda, kohtusin härra Molteriga alles eile, nii et me peame ikkagi omad tegevust ära jagama veel, aga tegevjuht öeldakse, on välisminister, siis asejuht on siseminister. me püüame Euroopa Investeerimispanga operatsiooniliste rühmade tegevust koordineerida niipea palju kui võimalik ning EFSI juhtnõukogu teisest küljest, kus meil on eh, siis eh, investeerimis- ja juhtkomisjonid eh, toimimas. see on minu number üks prioriteet, me tahame, et need kaks organit toimiksid väga ladusalt koos teine prioriteet on loomulikult rahvuslike tugipankadega koostöö niivõrd kiiresti kui võimalik. meil on vaja tegevusnormi äh, ja vorme niivõrd kiiresti kui võimalik. ja ma arvan, et see vastab ka teisele küsimusele, sest need on väga olulised äh, asjad, äh, õpime ja kogeme selle käigus. Eder Gardiazabal proua Sõbal, palun. suur aitäh äh, teile, suur aitäh äh, ka teile, äh, proua Saanemaa. eelarvekomisjonis, aga kogu parlamendis on tegelikult väga äh, suur kartus äh, selle fondi suhtes, sellepärast et kaks miljardit võetakse eelarvest ning antakse lihtsalt Euroopa Investeerimispangale. mina tahaksin küsida, kuidas on võimalik tagada, et tegemist ei ole lihtsalt vahendite ülekandmisega, vaid äh, aset hakkavad leidma sellised projektid, mis ilma EFSita poleks kunagi äh, ellu kutsutud kuidas on võimalik äh, siis neid vahendite ümberjagamisi niimoodi õigustada, kuidas tagada, et sotsiaalne ja majanduslik äh, koostöö on kriteeriumid, mida järgitakse, äh, kui projektide üle otsustatakse? see on seotud ka muidugi geograafilise jaotusega, aga ka sektoriaalse jaotusega parlament on öelnud, millised sektorid äh, saavad toetust, millised on prioriteetsed sektorid, kuidas me saame äh, seda kõike edulooks muuta äh, kui me räägime näiteks energiatõhususest, siis see oli ju üks meie parlamendi suureks sooviks. kuidas on võimalik siin edukalt toimida? Te olete selles valdkonnas juba töötanud, nagu te ütlesite, siis mis selles sektoris saaks lisandväärtusena pakkuda EFSI? Liisa Ferreira, palun. suur tänu, esimees. ma arvan, et minu esimene küsimus on siis äh, detailsema lähenemise kohta konkreetsetele projektidele. me teame, et on mõned projektid Eh, mis on nii-öelda eh, Euroopa Investeerimispanga tagalaos, eh, kus riskiga on, risk on seotud projektiga, mis tuleb kinnisvaratagatisest ja see tagatis on väljaspool Euroopa Liitu. kuidas te seda protsessi hindate või Äh, kui ei ole täielik äh, määrustega kooskõlas olek, äh, kas te tahate nende vastu hakata sõdima või kuidas te tõlgendate oma mandaati, kas äkki laia, laialdaselt? Teie kogemus on väga hea, aga teie kogemus nähtub just Euroopa Liidu uutest liikmetest. kuidas te olete kursis euroala liikmesriikide majanduste olukordadega ning mujal Euroopas toimuvaga äh, kus on suur äh, majanduslangus, suur kriis. see ei ole seesama, mis äh, lähenemist äh, tugevdada või näiteks vältida liigset investeeringute kogumist ühte või teise liikmesriiki. ja lõpetuseks, mis on teie arust erisused teie projektide Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga ning Euroopa Investeeringupanga tegevuste vahel. vastab proua Saanova. kõigepealt selle lisanduskomponendi kohta ütlen ma, et ma vaataksin seda kahest küljest. esiteks Äh, vaja on tegeleda rohkem ja teha koostööd rohkem äh, rahvusriikide tugipankadega. ja teiseks on meil olemas ka tuge, tulemustabel, mis äh, annab väga selged suunised iga projekti lisandväärtuse kohta. nii et kui me projekte hindama hakkame, peame kinni tulemustabelist ja määruses öeldust. üks lähenemine, mis aitaks selle projekti protsessi muuta tõhusamaks, on see, et meie EFSI juhtnõukoguna saame äh, juba Euroopa Investeeringupanga operatsioonide üksusega koostööd teha ja mõelda selle peale, et need projektid, mida nemad, äh, mille nemad on pilgu heitnud, on seotud äh, määruse tingimustega ning oleksid kooskõlas ka rahastamistingimustega oluline on ka juba praegu projektid toimima saada nii kiiresti kui võimalik. ma tean, et mitmed äh, riigid on teinud projekti ettepanekuid juba praegu, aga ma tean, et ka paljud neist ei ole väga hästi välja arendatud ja nad ei ole EFSI rahastamisele sobivad äh, nii et meil on vaja rohkem panustada sellesse, et meil oleks tugev abikõlbulike projektide rivistu äh, ning mil neil siis oleksid ka suure lisandväärtusega võimalused Euroopa majanduse jaoks. mis puudutab äh, siis erinevat äh, välistagatist ja erinevaid projekte, me vaatame neid äh, konkreetse juhtumi põhiselt, neid projekte, me ei hinda kõiki mitte ühe mõõdupuuga nii et eh, kui ma olen konkreetsete projektidega tuttav, mis on võib-olla veidi vastuolulised, siis ma saan teie küsimustele täpsemalt vastata. proua Ferreira, kas te siis ei kiida neid heaks? või kuna nad on teie juba tagatoas olemas, siis ikkagi lasete nad läbi? Eh, ma ei saa vastata sellele küsimusele, kui ma ei tea detaile, eh, rakendaksin lihtsalt oma professionaalse teadmist ning määruse äh, tingimusi ja tegelikult investeerimiskomitee on see, kes äh, lõppotsuse teeb, töötame nendega külg külje kõrval ning püüame tuvastada, kas saame siis projekti heaks kiita või mitte. ma tean täpselt, millised väljakutsed on rohkem arenenud Euroopa riikidest äh, praegusel hetkel ja peab ütlema, et tegelikult kriisijärgselt on olukord äh, väga raske ja me peame muutma oma tegutsemisviise. seetõttu arvan ma, et EFSI on nendele vajakajäämistele õige lahendus ja vastus. sest praegu on investeeringute puudus. kõik. vabandage nüüd ECR-i nimel, Keith Swenton, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. I will keep my questions very short, so there will be a little more time and you might be able to äh, lühidalt äh, esitan oma küsimuse, saate ehk eelnevatele küsimustele pärast veel vastata. suur aitäh sissejuhatava sõnavõtu eest ning äh, minu küsimus on seotud eesmärgiga, mis meil täna on, nimelt hinnata teie pädevust sellele kohale. Te peate tagama, et EFSI investeeringu otsused on kohaldamise ala ja eesmärkidega kooskõlas. Te juba ütlesite, et te olete ERDB eh, e raames eh, kogemusi eh, saanud, mis on kindlasti väärtuslikud. kuidas te saate tagada, et investeerimiskomisjon täidab oma eesmärki ja kiidab heaks õiged projektid, valib ning kas te suudate kaheksat investeerimiseksperti suunata oma töös, kas te olete juba äh, eksperdipaneeli kunagi oma professionaalses karjääris koondanud? kas on ECR-i liikmeid veel, kes soovivad äh, sõna võtta? ei ole, kõik on öeldud nende poolt. palun, vastake. Well, the answer is yes, I have äh, vastus on jah. Experience. vastus on jah. ma olen ekspertide gruppi juhtinud, kui ma projekte eh, haldasin, siis olid eh, projektimeeskonnad minu halduvuses. praegu olen ühe investeerimisfondi esimees Lääne-Balkanil. ja seetõttu ma olen sellest eh, dünaamikast teadlik ja samuti teadlik oma rollist tegevdirektor on see, kes on investeeringute komitee eesotsas, aga kui vaja, siis äh, saan selle ülesande äh, ka enda õlgadele võtta. ma saan olla otsuste langetamise juures väga avatud, väga konkreetne ja väga avalik, avatult pidada arutelusid selle üle, kas silmas peetakse tulemustabeli kriteeriume ja lõpptulemusena on see investeeringute komitee, kes otsuse langetab. suur aitäh. Alde nimel härra Depre. suur aitäh, vabandage, ma annan pigem sõna oma kolleegile, me jagame kohustusi siin. I have two very specific questions um,. The FC was really set up to also attract private. FC pandi kutsuti ellu selleks, et meelitada ligi erainvesteeringuid. milline on teie strateegia, kuidas seda lisaerakapitali siis ligi meelitada? ja teine küsimus, oleksin võinud selle ka härra Moltererile küsida. Teil on avalike investeeringute valdkonnas kogemused, aga suur osa on ka väga kõrge riskiga investeeringute valdkonnas innovatsioon ja muu. aga teil kummalgi ei ole selles valdkonnas kogemust, vähemalt CV põhjal. kuidas te tagate selle, et Euroopa Investeerimisfondi vahendeid tõesti suunataks nendesse valdkondadesse, kus kõige suurem lisandväärtus tekiks Euroopa majandusele, sest me ei räägi ju sugugi ainult avalikust Ähm, kapitalist, vaid ka erasektori investeeringutest. Silvi Kular, palun. suur aitäh kõigepealt tahaksin öelda, mul on hea meel, et te olete täna siin, mulle tundub, et kui fond soovib tulevikku investeerida ja, ja vaadata tuleviku poole, siis äh, Äh, tuleks muidugi võrdõiguslikkust siin respekteerida, aga ma keskenduksin see äh, inimkapitali teemale, see on üks valdkondi, mida, äh, millesse on kõige raskem investeerida, aga samas on vaja arvestada praegust olukorda mõnedes riikides. Ähm, kindlasti vaja kiirelt investeerida just inimkapitali, arvestades näiteks noorte tööpuudust. kuidas te kavatsete inimkapitali investeerida, tänan? Vous avez la parole pour répondre. vastake. The... suur tänu. kõigepealt riskikapital. Teil on õigus, nagu ma ka alguses ju ütlesin, meil on vaja lisajõupingutusi teha selleks, et erasektor oleks EFSI võimalustest teadlik mitte ainult kaasfinantseerija, kui kaasfinantseerijast, vaid ka teavitajast. innovatsioon, tehnoloogiaettevõtted äh, on seotud kõrge riskiga mul on Euroopa Investeerimisfondi suu-, täielik usk, neil on hea maine viimase kahe, viieteist aasta jooksul alustades Kosmega, riskikapitali initsiatiividega, mitmete teistega ja ma usun, et seda olemasolevat taristut kasutades ja lisakapitali abil, mida EFSI pakub, on meil võimalik ära katta kõrge riskiga investeerimisvajaduste lünk teiselt poolt Euroopa Investeerimispank peab tegema lisapingutusi selleks, et otseseid riskijagamisinvesteeringuid teha, uute toodete arendamine on praegu töös, see võtab aega, aga ma usun, et lähemate kuude jooksul saab paika raamistik selle kohta, et pank saaks ka otseinvesteeringuid kõrge riski valdkonnas teha. Teil on õigus inimkapitali olulisuse osas. haridus on kindlasti üks nendest äh, sektoritest, mis kvalifitseerub EFSI raamistikus, aga ma ei ole kindel, kas selliste projektide järgi on piisavalt suur vajadus. ja ma arvan, et me peaksime pingutama et meil oleks äh, nõustamiskeskuse kaudu võimalik selle, seda edendada. kuue on järgmine fraktsioon, palun. Um, minu küsimused on lühikesed. kuidas te kavatsete tegeleda nende liikmesriikidega, kes ei ole panganduses järje peal kuidas ligipääsu VKE-dele suurendada ja kas see on oluline osa teie töö juures, milline on avaliku panganduse roll liikmesriikides, arvestades, et äh, igal pool ei olda täpselt äh, ühel ja samal järje peal? härra Demassi, palun. Te ütlesite, et et äh, teatud äh, investeerimisprojekte te hindaksite juhtumipõhiselt. kui ma olen õigesti informeeritud, siis e-, energiainvesteeringute projekt EIB poolt heaks kiideti, aga kuskil mujal on tekkinud mm, kahjud ja see võib tulla nüüd Euroopa maksumaksjate õlgade peale nüüd juhtumipõhiselt lähenedes, siis kuidas teie oleksite selles äh, olukorras käitunud, kui oleksite selle juures pidanud olema? proua Tšanova. ma ei ole selle projektiga tuttav, aga põhimõtteliselt EFSi tagatis katab neid riske, mis on Euroopa Liidu liikmesriikidega seotud riske, need ja ei kata neid, mis pärinevad väljaspoolt Euroopa Liitu. selles mõttes ma ei tunneks äh, ennast väga kindlalt väites, et äh, tagatis katab väljaspoolt Euroopa Liitu tekkinud olukordi. piiriülene koostöö, jah, sellest ma olen teadlik, aga kui me vaatame neid piiriüleseid projekte, siis me peame hindama lisandväärtust Euroopa konkurentsivõimele ja kasvule. kuna ma selle projektiga tuttav ei ole, siis mul on raske sellele vastata, aga ma ei lubaks eh, EFSI tagatist väljastpoolt Euroopa Liitu tulevatele projektidele. kui see on heaks kiidetud üle piiriülene projekt, siis seda tuleks muidugi arvestada. proua, teie küsimuse puhul ma ei saanud täpselt aru. Iirimaal ei ole meil avalikku pangandussüsteemi ja selle kaudu, selle tõttu ei ole VKE-del ka võimalik finantsvahenditele ligi pääseda, seega kuidas oleks VKE-del või sotsiaalettevõtetel ligi pääseda finantsvahenditele, olukord on väga erinev näiteks Saksamaast või muja, teistest liikmesriikidest. Nendeks olukordadeks saab kasutada eksisteerivaid äh, skeeme, kus saab kasutada vahendajaid, kus me pakume likviidsust, et investeerida äh, VKE-desse selleks ei pea olema riiklik pangandussüsteem olemas, pea, seda on võimalik teiste finantsvahendajate kaudu korraldada. ja sugugi mitte iga pank ei toimi efektiivselt ja hästi selleks, et EFSiga koostööd teha. Pour les Verts, Monsieur Maragall roheliste nimel härra Maragall. proua Tsanova, me kuulsime härra Molderilt, kes esindab jätkuvust ja selle jätkuvusega mm, kaasnevad omad probleemid. Teie esindate seda, mis on uu, uus. Teie toote uut verd EFSisse. me püüame luua tasakaalu, lisanduspõhimõte ja samuti olemasolevate piirkondlike pankade süsteemi. milliseid äh, kinnitusi saaksite teie meile jagada, et me ei, ei pea nägema projekte, mis on kehvasti valitud või mida, mille üle järelevalvet ei eh, teostata efektiivselt. kuidas te saate vältida investeeringuid, mis valitakse halvasti välja ja mis ei kajasta Euroopa eesmärke, näiteks tuumaenergia kuidas me saame vältida seda, et EFSI muudab Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade vahelist ebavõrdsust, kuidas me saame tagada seda, et EFSI ei ole lihtsalt üks paljudest finantseerimisvõimalustest, vaid et ta saaks jätkusuutlikuks ja mõistlikuks investeerimisvõimaluseks, mis loob tasakaalu kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. härra Ekut. tulemustabel. Te rääkisite sellest, selle kohta ka küsimus. kui me vaatame lisa, siis seal räägitakse tulemistabelist ja selle abil investeeringute komitee annab hinnangu Euroopa Liidu tagatistele. kuidas siis seda tulemustabelid prioriteetide seadmiseks ja projektide reastamiseks kasutaksite? kuidas see prioriteetide valimine toimuks tulemustabeli alusel? ja teiseks öeldakse tulemustabeli kohta, et see tagab sõltumatu ja läbipaistva hinnangu andmise Euroopa tagatise kasutamise kohta. kuidas teie näete, et tulemustabelit läbipaistvalt kasutada saab? kuidas te Euroopa Parlamendile ja EKOn komisjonile selle kohta teavet edastate, kui me tahame teada, kuidas seda tulemustabelit kasutatakse selleks, et projekte välja valida? sest see on ju määruses praegu kirjas. proua Tsanova. ma näen, et te tahate et ma tagaksin, et kõik on rakendatud ja ma tahan teie usaldust õigustada. meil on määrus paigas ja minu ülesanne on järgida seda, mis määruses kirjas on. kuidas vali, valede projektide väljavalimist vältida? ma arvan, et me peame tõesti tagama selle, et need tegevused, mida kavatsetakse millele kavatsetakse toetust taotleda, on tõepoolest kooskõlas sellega, mis on määruses kirjas ja tulemustabeli indikaatorid võetakse ette iga projekti puhul, kui komitee neid hindab. ja vaja on täpselt selgitada, miks see projekt on välja valitud, mille põhjal on see projekt esitatud komi-, investeeringute komiteele heakskiidu saamiseks. ma tahaksin kinnitust, et tõepoolest on olemas piisavalt tugevad pro-, argumendid, et veenda mind, et veenda investeeringute komitee liikmeid, et see projekt on tõesti õige ja hea. jah, tõepoolest tulemistabelis on neli sammast igalühel nendest on omad indikaatorid paika pandud. oluline on see ja et meie ja parlament annaksid märku, milline nendest sammastest on kõige olulisem. et kui projektid on paigas, kui juba mingisugused andmed on kättesaadavad ja kui meil tekib kohustus aru anda teile ja kui teil on küsimusi, ma olen teile kättesaadav, küsige, räägime sellest, kuidas asjad edasi liiguvad ja räägime sellest, kuidas tõesti asjad toimivad. seega tulemustabel peegeldab olukorda. see on hea vahend otsuste langetamisel. ja meil on hea vahend, kuidas kontrollida, kas me oleme rõhutanud äh, just neid valdkondi, mis on olulised. lisandpõhimõte, lisaväärtuse loomine Euroopa poliitikate eesmärkidele ja nii edasi. aitäh. Marko Sanni. suur tänu. mul on küsimus selle kohta, millisena teie näete EFSi rolli me teame, et Euroopas paljud ettevõtted ei investeeri mitte likviidsuse puudumise tõttu, vaid nõudluse puudumise tõttu. see on üks suurematest probleemidest Euroopas. ja sellepärast ei toimugi piisavalt investeerimist. kuidas teie meelest EFSI võiks toimida, et stimuleerida nõudlust, mitte pakkumist? ja ma tahaksin ka teie arvamust kuulda makrosektorite osas, kuhu EFSI äh, investeeringuid võiks suunada, et nõudlust kasvatada. ja viimane küsimus, kui teid määratakse ametisse asedirektori kohale EFSis, siis kuidas te suudaksite ja saaksite toime tulla selle probleemiga, mis on seotud erasektori investeeringutega elutähtsatesse teenustesse, kus avalike teenuste erastamine võib jätta teatud elanikkonnarühmad teenustest eemale, näiteks hariduse kättesaadavus. Marko Valli, aitäh! jätkusuutliku arengu tagamiseks on töökohtade olemasolu väga oluline ja see tähendab ennekõike VKE-sid, mitte suuri ettevõtteid. kas te olete sellega nõus? ja kuidas te kavatsete tagada selle, et VKE-d pääsevad ligi Junckeri plaanile? tihtipeale saavad just suured ettevõtted kõige suurema koogitüki endale gaasi hoiustamine, kas EFSi äh, tagatised võiksid ka seda katta? proua Tsanova. alustame esimesest küsimusest ma võib-olla ei oleks nõus selle likviidsuse väitega. paljud ütlevad, et probleem ei ole likviidsuses, vaid investorite riskivalmiduses. ma olen sellega nõus, olen seda oma kogemusest ja ma arvan, et meil on võimalus mitmeid kuidas neid investeerimisvõimekusi lahti lukustada. üks asi on riski jagada nende pankadega, kes muidu ei oleks valmis, aga nüüd ole-, saaksid äh, avada võimalused ka VKE-dele. samuti võime jagada teatud projekti riski suurema projekti raames, mis võimaldaks ka teistel sektoritel siseneda ja investeerida nendesse projektidesse. ja ma olen täiesti nõus, et hästi arenenud majanduses tagavad VKE-d suure hulga töökohtadest, aga uute, uuemates liikmesriikides ma olen näinud, et probleem on VKE-de puhul ennekõike see, et ei ole finantsvahendeid, sest pankade puhul nad peavad tingimustega, tingimustele vastama, hinnad on liiga kõrged ja VKE-d ei saa laenu küsida. seega ka tagatis ja riskijagamistooted ühelt poolt ja samuti kapitali pakkumised on VKE-de jaoks olulised selleks, et nad saaksid kasvada ja luua uusi töökohti kodanike jaoks. mis nüüd puudutab, kas ma lubaksin gaasi salvestamist ma lubaksin igasugust projekti, kui see vastab abikõlbulikkuse kriteeriumitele lisaväärtuse loomine, töökohad, strateegilise in-, infrastruktuuri loomine ja nii edasi. suur aitäh, e NF. härra Soltek. härra Manu. ilmselt neid ei ole. aga nüüd, Prodžanova, teil on kaks minutit aega oma sõnavõtt kokku võtta suur aitäh kõigepealt, et te leidsite aega, et minuga täna õhtul suhelda siin. Ähm, mulle avaldas äh, sügavat muljet teie küsimuste kvaliteet, põhjalikkust. ootan äh, suure huviga seda uut töökohta selleks, et teiega koostööd teha ja äh, usun ka koostöösse Euroopa Parlamendiga ning teiste sidusrühmadega. mul oleks tulevikus kindlasti alati au teatada, et EFSI töö ongi olnud edukas. loodame, et koos saabki seda saavutada. praegu on väga hilja. ma rohkem teie aega ei raiska, saate minna õhtusöögile. Ainsi donc, nous avons, nous avons terminé les auditions. Nous allons. nii, nüüd peame tegema pausi konsulteerimiseks viieks minutiks minutiks, no kümme minutit sooviti ja nüüd äh, vaatlejad, külalised ja kandidaadid, palun lahkuge selleks ajaks saalist.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 mulle seda kaarti, palun, kas ma saaksin käe, käega hääletada? ei saa, see on salajane hääletus. But uh, sorry. Okay, but uh, yeah, yeah. Okay. sorry, I, I understand vabandage, mina nüüd sain aru nii, et kohe-kohe tuleb siin veel lühike mõttevahetus ainult Euroopa Parlamendi liikmete vahel ja raportöör saab sõna ja seega teisi siis ei tohiks nagu saalis olla. ja siis hääletame, jah sekretäriaat, palun jälgige, et ainult omad oleksid saalis. Yeah, parliament's badge can stay, correct? Yes. But on